Do we know if the, the German kas Saksa kanal toimib? How it works, okay, thank you, then we'll go to uh, item two on the agenda. Läheme päevakorrapunkti number kaks juurde. selleks on tõlge, kõik keeled on olemas, välja arvatud soome keel, horvaatia keel ja malta keel. tahtsin teile veel anda informatsiooni selle kohta, et sekretäriaadi kontoris teisest neljanda, neljateistkümnenda aprillini toimub remont, nii et selle kümne päeva jooksul sekretäriaadi töötajad kontrollivad oma emaile ja töötavad kas kodus või siis äh, nendes kontorites, mis neile ülemineku ajaks antud on. Then we go to item three on päevakorrapunkt äh, number äh, kolm, milleks on piiratud vastutusega ettevõtted ja ma annan sõna raportöörile, kelleks on Juta Steinrück, palun. aitäh. teen ettepaneku lükata direktiivi ettepanek tagasi, kuivõrd minu arvates ei ole see mitte midagi muud kui Euroopa eraühingu ettepaneku modifikatsioon, mida toona parlament kritiseeris ja seejärel komisjon selle ettepaneku tagasi võttis, kuid probleemid on endised. see soodustab äh, riiulifirmade näil-, tegevust, näilist iseseisvust ja võtab töötajatelt kaasa otsustusõiguse põhimõtteliselt on ju väga tore, et väikese keskmise suurusega ettevõtete asutamine muutub lihtsamaks, kuid eh, kogu ettepanek eh, läheb püstitatud eesmärgist tõsiselt lahku. komisjoni ettepanek ei, eh, ei eelda piiriülest ettevõtete asutamist, kolm põhilist punkti on esiteks see, et Lahknev on põhikirjaline ja haldusasukoht, teiseks miinimumkapitali puudumine, see muudab ühe osanikuga osaühingu Trooja hobuseks. ja see Trooja hobune ei toeta mitte eh, väikese keskmise suurusega ettevõtteid ega kestlikku arengut ettevõtete jaoks soodustatakse maksude maksmisest kõrvalehiilimist, see soodustab riiulifirmade asutamist ja näilist iseseisvust. väga paljud, kellega olen sel teemal rääkinud, siis äh, on tegemist sellega, et ametiühingud, aga ka Euroopa VKE-de ühing ja advokaadid on selle vastu. põhiliseks ettepaneku tagasilükkamise põhjuseks on esiteks öö, äh, asukoha lahknemine, selle kohaselt hakkavad kehtima selle riigi õigused, kus see ühe osanikuga osaühing on registreeritud. minu jaoks on eh, selle tagajärjeks see, et teatud riikide kaitsestandardid eh, muudetakse sisutühjaks ja see mõjub negatiivselt töövõtjatele. kui me räägime sellest, et põhikirjajärgne asukoht ja haldusasukoht viiakse lahku, eh, siis kaasneb sellega riiulifirmade asutamine ja näiline iseseisvus, mis kahjustab töövõtjaid, õõnestab sotsiaalsüsteeme, aga ka eh, liikmesriikide maksutulusid nüüd, kui rääkida äh, miinimumkapitalist, siis äh, ettepanek miinimumkapitali ette ei näe ja see äh, ei saa õigu-, tagada ühe os-, piiratud vastutusega osaühingu äritegevust. lisaks sellele pole kaitstud ei võlausaldajad ega ka töövõtjad kolmas põhjus on veebi registreerimise võimalus. see annab võimaluse kriminaalsete tegevuste aktiviseerimiseks, puudub igasugune võimalus selle protsessi üle kontrolli hoida, muuhulgas võlaosaldajatel, kellel puudub võlanõuete sissenõudmise täitmisele pööramise võimalus kõik need ettepanekud on eksitavad ega taga õiguskindlust, seepärast põhjendan ma just sellega, ülaltooduga selle direktiivi ettepaneku tagasilükkamist. Thank you uh,, aitäh. variraportöörid, härra Becker Rahvaparteist asendab Rahvapartei vari- äh,, raportööri. aitäh, proua esimees ka mina soovin alguses öelda seda, et me toetame sellist algatust põhimõtteliselt, tõesti õige on selles suunas mõelda. ma leian, et ettevõtete loomine on väga tähtis majandusarengu jaoks Euroopas ja ma leian, et äh, kõik see, mis siin räägib töötajate õigustest, äh, kapitali nõuetest, äh, et seda ei ole siin piisavalt reguleeritud. mul ei ole küll nii palju vasakpoolseid ideoloogilisi kahtlusi nagu mu kolleegil, kes enne sõna võttis, aga ma siiski soovin seda ettepanekut toetada me võime siin täiesti mõistlikult ära oodata õiguskomisjoni arvamuse, ma leian, et selline lähenemine oleks mõistlik, sest seal tõesti väga tõsiselt äh, ja üksikasjalikult kontrollitakse õiguslikku alust. samamoodi nagu ka kõiki teisi küsimusi, mis tõstatuvad näiteks miinimumkapitalist ja nii edasi nii et ma leian, et tööhõivekomisjon seekord erandkorras võiks rahulikult ära oodata teise komisjoni arvamuse ja alles siis oma järeldused teha. Thank you, Mr. Thank you, Mr Krasnodebski. aitäh, härra Krasnodebski, teil on sõna. aitäh, proua esimees. tahtsin öelda, et jagan neid kõhkl-, osasid nendest kõhklustest, mida tõstatas raportöör. meil ei ole siin piisavalt kaitseklausleid. riiulifirmade probleem, miinimumkapitali probleem võib kujuneda tõsiseks, me peame selle kallal edasi töötama. aga tahtsin tõstatada veel ühe nüansi selles küsimuses. väga tihti on siin komisjonis räägitud sellest, et me ei arvesta piisavalt sellega, et äh, majanduslik olukord erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides on erinev. näiteks äh, sotsiaaltoetuste küsimus ei ole sarnaselt reguleeritud erinevates liikmesriikides ja kasutatakse tihti sotsiaalset dumpingut. nii et ähm, reaalne majanduslik olukord on täiesti erinev erinevates liikmesriikides ja me peaksime pürgima tasakaalu poole. jah, väga tähtis on, et meil oleks parem õigusloome, aga teiselt poolt peaksime me arvestama ka sellega, et see küsimus võib väikes väikeste ettevõtete jaoks ähm, olla väga tähtis ja eriti Ida-Euroopas, kus nad mängivad majanduses väga tähtsat rolli. aitäh ja Altanas Kuka ALDE fraktsioonist uh,. Or is ALDE represent-? kas ALDE-t esindab keegi teine kui härra Kuoga? okei okay,, then we will go to olgu, siis läheme kuue NGL fraktsiooni juurde. Riina Ronja-Kaari, palun. Øh, aitäh. aitäh. kõigepealt tahaksin suurepärase raporti projekti eest tänada, ma jagan täiel määral teie suhtumist ja frustratsiooni. see ettepanek äh, äh, suurendab maksupettuste võimalust ja raportöör ütles ka seda, et äh, ettepanek tuleks tagasi võtta ja meie toetame seda tagasivõtmist. aitäh, rohelisi esindab äh, proua Rainke, palun. Äh, jah, ma pean variraportööri nimel vabandama, kuid me jagame paljud neid punkte, mida siin on juba rõhutatud roheline fraktsioon äh, toetab komisjoni ettepaneku tagasilükkamist, see ettepanek ei äh, sisalda seda, mida ta ootab, nimelt kuldset tulevikku ettevõtluse jaoks. selles dokumendis peituvad mitmesugused ohud, paljusid neist on siinkohal juba nimetatud, muuhulgas riiulifirmade asutamise võimalust Eh, mida ei ole võimalik kontrollida, see võib põhjustada ka näilist iseseisvust ja see õõnestab ka töötajate kaasarääkimise õigust. terve rida punkte selles dokumendis eh, vajavad olulist parandamist, massiivset parandamist eh, ja ma me peame küll, me näeme küll, et see võib VKE-de seisukohalt olla positiivne ettepanek, kuid ettepanek ei hõlma mitte ainult VKE-sid, me leiame, et just töövõtjate lähetamise puhul oleme ju viimastel aastatel võidelnud selle eest, et nad oma töötasu kätte saaksid, me oleme võidelnud selle eest, et eh, nende töö tegemist ei kuritarvitataks, et nad saaksid oma töö eest õiglast tasu ja seepärast oleme me läinud sellise, me oleme võidelnud selle nimel komisjoniga ühiselt ja praegune ettepanek on aga sellega vastuolus, mistõttu me lükkame komisjoni ettepaneku tagasi, aitäh! aitäh, härra Prokk! suur aitäh, teeksin ka mõned märkused. nii nagu Poola kolleeg ütles, olen mina ka selle poolt, et VKE-dele tuleb võimalusi luua, kuid need eelised, mis ettepanekust tulenevad, nii eh, selged eh, et ma saaksin ära unustada kõik need sellega seonduvad negatiivsed aspektid. Euroopa siseturul peaks iga, igal ettevõttel, sõltumata tema äriõiguslikust vormist, olema võimalus kasutada ära Euroopa ühise turu eelised ja millised need eelised on ja millised need tekivad, seda pole veel selgitatud. kui me räägime ohtudest, millele juba viideti, eh, kõigepealt riiulifirmade tekkevõimalus kahest asukohast tekivad võimalused, need eh, eh, õõnestavad ka töövõtjate õigusi ja need lähevad minu meelest, need negatiivsed momendid liiga kaugele ja minu meelest ei saa eh, ometi olla, et nii moe, niisugusel kombel asutatud firmaga õnnestatakse teises riigis kehtivaid tööõigusalaseid seadusi. me ei saa õõnestada liikmesriikide tööõigust ja ma leian, et niisugune lähenemine ei saa leida laialdast toetust ja seetõttu ma soovitan teha nii, nagu soovitas ka raportöör, et saadame lihtsalt komisjonile meile saadetud kraami tagasi, selleks et nad tõepoolest selle kallal töötaksid, sest vastasel korral eh, läheme me edasi vale teed mööda. aitäh, härra Mann. ah,. nii ah,, just, den Knopf gefunden. leidsin nupu üles, ütleb härra Mann. Hans Beckeril on õigus, meil on vaja, et ettevõtteid loodaks, kohe kindlasti. aga me ei taha seda ükskõik millisel tingimusel, see on täpselt sama, nagu ma ütleks, et me soovime saada palju töökohti, ei, me tahame küll palju töökohti, aga me tahame, et need oleks kõrge kvalifikatsiooniga töökohad, mitte mingid tähtajalised töökohad paljude ettevõtete loomiste puhul on tegemist tõesti ühe inimese ettevõtetega. kui ei ole paika pandud miinimumkapitali, kui me näeme, et internetis on võimalik ennast registreerida ilma, et keegi midagi kontrolliks, siis ei saa me siin rääkida vastutusest ma kardan, et need paljud töötajate õigused õõnestatakse ära sellisel juhul me oleme aastaid võidelnud selle eest, et meil oleks korralikult äh, reguleeritud töötajate lähetamise direktiiv, me valasime verd, higi ja pisaraid ning saavutasime ka väga palju töövõtjate jaoks ja ma arvan, et seda me ei või nüüd siin õgvendada. sotsiaalne turumajandus, ma ei näe siin üldse mitte midagi sotsiaalset, siin öeldakse, et jah, peasid luuakse nagu tooteliinilt töökohti, sellega ma ei ole nõus meil on siin tegemist mitte ainult juristidega, kes mõtlevad ainult paragrahvide peale, vaid meil on ka neid, kes mõtlevad sotsiaalküsimuste peale ja ei saa selle ettepanekuga nõus, nii et see mõte, et lükata tagasi, on väga hea võib-olla lõppude lõpuks saame siis ka mõistliku tulemuse minu kogemused näitavad, olen rääkinud nii töövõtjate kui ka VKE esindajatega, kes neid töökohti loovad, nemad ütlevad, et meil ei ole mitte kõhklusi, vaid et kogu see ettepanek tuleks tagasi lükata, aitäh. Thank you. aitäh, härra Berenski. Thank you, madam. suur tänu, proua esimees tahaksin lihtsalt öelda, et ka mina olen väga pettunud selle üle, et meil on esitatud säärane eelnõu, et komisjon sellise ettepaneku üldse teinud on. minu pettumus tuleneb asjaolust, et siis, kui me kuulamisi läbi viisime, kui me kuulasime uue komisjoni koosseisu, siis küsisime härra Dobrovskilt selle küsimuse just nimelt sellel teemal ma ütlesin talle, et tuleks aru saada, millised äh, ohud kaasnevad üheliikmeliste ettevõtetega just nimelt äh, sellepärast, et töötajate õigused võivad saada riivatud ja sellistel ettevõtetel on negatiivne mõju. volinikukandidaat ei olnud oma kodutööd ära teinud, ta oli üllatunud sellisest äh, käsitlusest, aga ta lubas, et ta kavatseb seda teemat põhjalikult uurida ja seejärel eh, meile vastata. härra Brock nüüd ütleb, et komisjon peaks minema kodutööd tegema ja härra Mann rääkis sotsiaalsest eh, turumajandusest, mis siin aga praegu eh, puudub. sellepärast, et volinikukandidaat seda ette näinud ei ole, nii et tegelikult ei ole asi lihtsalt selles, et mingi kodune töö oleks tegemata. aitäh. aitäh teile selle diskussiooni eest. nüüd äh, läheme me lühikesele vaheajale ja aga ei, veel üks sõnasoov. ja, ich danke den Kolleginnen. ma tänan kõiki kolleege laialdase toetuse eest minu seisukohtadele ma olen kolleegidega äh, õiguskomisjonis tihedalt arvamusi vahetanud, sotsiaalne dimensioon on väga oluline, aga see on oluline ka VKE-de jaoks ja seda mõistavad ka õiguskomisjoni liikmed, kui me räägime töövõtjatest, sotsiaalsüsteemidest, õigussüsteemidest, siis see kõik pole seotud vasakpoolse ideoloogiaga. kuid soov äh, tagasi seda dokumenti lükata, see soov eh, tuli eeskätt VKE-delt ja see ei ole mitte eh, nii, nagu see ettepanek oleks piiratud VKE-dega, me peame eh, en-, meeles pidama, et komisjoni ettepanek laieneks seaduslikult ka suurettevõtetele ja seega ei peeta silmas mitte ainult VKE-sid, asi ei ole mitte ainult äh, uusi äh, asutatavaid äriühinguid, äh, mille läbi luuakse uusi töökohti, küsimus on selles, millise eesmärgiga väga sageli ühe osanikuga osaühinguid üldse asutatakse. ma tänan kõiki muuhulgas ka variraportööre, ma tänan eh, kolleegide seisakohavõttude eest, ma tänan selgete seisukohtade eest, mis selle käigus välja öeldi, ma väga eh, loodan, et ka õiguskomisjonil on lihtsam otsustada, kui ta saab meie käest selge signaali. aitäh selle sõnavõtu eest, nüüd härra Kurts, kes samuti on soovinud eh, sõna kui te tõesti soovite paar sõna öelda, siis teil on selleks võimalus. suur tänu, proua esimees. me kuulsime siin, et inimesed on pettunud. pean ütlema, et meie oleme ka pettunud. pettunud selles, et meil ei õnnestunud äh, esitada eelnõud äh, nii, nagu me esitasime selle IMCO-le. Äh, me esitasime selle ettepaneku küll aga ähm, meie ettepanekut ei ole võib-olla õigesti mõistetud, meil on kahju sellest, et me ei ole saanud äh, ähm, selgitada neid asjaolusid, mis muret teevad nagu raportöör on öelnud ja meile ausalt öelda tuleb üllatusena, et äh, inimesed on äh, nii äh, pettunud ja otsivad sellest eelnõust selliseid põhjendusi, mida seal ei saagi olla, siin räägitakse veebipõhisest registreerimisest. tegelikult on ju selge, et seal, kus ettevõte luuakse, seal ka kontrollitakse seda, kas ta tõesti on loodud, kas ta kantakse registrisse, seetõttu ei ole tegelikult võimalik mingit äh, fiktiivset ettevõtet luua. kuueteistkümnes liikmesriigis on veebipõhine ettevõtte asutamine juba praegu võimalik. sama puudutab äh, maksustamisküsimust, tegemist on ju hoopis teise asjaga, ettepanek seda ei käsitle, sellepärast et juba aastaid äh, lubab Euroopa Kohtu praktika seda, et maksustamine toimub erinevates äh, kohtades äh, ning nii on ka see ka selles, äh, selles riigis, kust proua raportöör pärineb. ning pelgalt see ei too kaasa mitte mingisugust maksuprobleemi ettevõte võib paikneda erinevates kohtades, tema asukoht võib olla nii-öelda jagatud ja see ei too kaasa mitte mingit maksustamisprobleemi, sest kasum maksustatakse tekkimise kohal, kohas nii et eh, kui te tahate siin midagi eh, vaidlustada, siis eh, see kõik on selgitatav. tegelikult on siin väga palju asju, mida ma tahaksin selgitada ja saaksin selgitada, aga aega selleks ei ole, nii et praegu ma lõpetan. suur tänu teile. mis puudutab argumenti, et põhikirjalise asukoha ja haldusu, asukoha lahkuviimine äh, Äh, äh, toimib juba praegu ja selle kohta on olemas ka Euroopa Kohtu äh, lahendid. see puudutab Euroopa Kohtu lahendeid osaühingute kohta. kuid viimased kohtulahendid kitsendavad seda võimalust olulisel määral, sest Euroopa Kohus nõuab seda selleks, et vähendada maksupehtusi see on väga tõsine probleem ja see probleem on muutunud viimasel ajal üha selgemaks ja tõsisemaks ja nii on, sellele on olnud suunatud ka Euroopa Kohtu viimased kohtulahendid me peaksime olukorda analüüsima liikmesriikides, nii nagu seda on teinud kohus ja viidanud nendele tagajärgedele, mis säärane kahe asukohaga ettevõtlus endaga kaasa võib tuua. aitäh, nüüd valmistume hääletuse alguseks ah.. okei okay,, I have to repeat but.... pean nüüd üle kordama meie tänase ajakava. see tähendab selle raporti ähm, tähtaja muudatusettepanekute esitamine selle raporti osas on neljas mai, neljas mai kell kaksteist. Neid äh, muudatusettepanekuid arutatakse kahekümne kaheksandal mail, vastu võetakse need äh, meie komisjonis kahekümne kolmandal juunil ning äh, juuri komisjonis viieteistkümnendal septembril sellel aastal. nüüd aga valmistume me hääletamiseks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 proua juhataja, enne kui me alustame, tahaksin ma öelda järgmist. jah, ma olen selles parlamendis uustulnukas ja pean seda kellega alles harjuma, aga ma ei ole veel siiski harjunud, et hääletusnimekirja me saame vahetult enne hääletamist eile õhtul kell kakskümmend kaks, kakskümmend üks, seda on enam kui sada lehekülge, minu arust on see liig mis liig me peaksime siiski kaaluma, kas nii on üldse töötada võimalik. asjad, mille üle täna hääletame, pole just mitte kõige viimase tähtsusega. Mr Martin. Oui, merci madame le president, même. suur tänu. minul on sama märkus, mis äh, eelkõnelejal. Äh, ehk siis äh, punkt kaheksa hääletusnimekirjas teeb mul muret kui sekretäriaat võiks meile selle kohta anda pisut infot, siis oleksin väga tänulik. to Mr Martin uh,, it was. härra Martale ütleme seda, et äh, meile saatis selle dokumendi Anastasia Metronatsia. ta saatis selle eile õhtul, nii et äh, see peaks olema teil olemas ja teistele vastuseks selle kohta, miks info tuleb nii hilja, ütlen, et äh, hilja tuleb see sellepärast, et fraktsioonid alles arutavad neid küsimusi fraktsioonid alles arutavad, kuidas kompromissile jõuda ja see tähendab seda, et tegemist on tavapärase poliitilise protsessiga Euroopa Parlamendis, mis tihti viibki selleni, et otsused tehakse viimasel minutil. ma usun sellest hoolimata, et meil õnnestub ühel või teisel viisil ikkagi äh, jõuda see hääletusnimekiri läbi viia, läbi võtta. meil on selleks ka piisavalt aega ja kiirustamiseks ei ole põhjust. härra Mann soovib uuesti sõna. jah, proua esimees, ma arvan, et me peaksime kolleegide kõhklusi väga tõsiselt võtma. näiteks meil on Haakini raport TTIP kohta. kõik meist tegid to-, said tosinaid, sadu, tuhandeid e-kirju ja kui me nüüd ütleme, et nüüd siin seitsme penni koormatega ratsutame läbi jah, olgu tõesti, variraportöörid üritasid kompromisse teha ja nad saavutasid seda, aga kui me nüüd ei suuda kogu seda protsessi kontrollida, siis me ei tööta õigesti. kas meil ei ole võimalust nüüd kas või proua Haagini raport järgmise koosolekule edasi lükata, meil ei ole siin mitte mingit ajalist survet, sest terve rida valdkonnakomisjoni tegeleb veel TTIP-ga. nii et ma tahaksin nüüd täpselt teada saada, mis on kompromissides kirjas kas me ei võiks seda küsimust edasi lükata? Uh, aga ajakava ei luba meil mitte midagi teha, ütleb proua esimees ja tõesti fraktsioonid peavad uh, hoolitsema selle eest, et liikmed teavad, millised on kompromissid ja soovitavad, kuidas hääletada. see ei ole komisjoni ülesanne me ootame ikka veel paari liiget, aga annan veel enne sõna äh, härra Brokile, mis päeval tehakse neid otsuseid, millal Inta komisjon, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon võtab vastu oma otsuse? see on ainus küsimus, mis otsustab, kas on hilja või mitte kas sekretäriaat teab, millal on see küsimus INTA komisjonis päevakorras? Not... see on seitsmes mai, kas selle komisjoni koosolekut ei toimu enne seitsmendat maid? ma pole päris kindel, aga ma arvan, et me peame olema lõpetanud selle küsimuse arutama, arutamise viieteistkümnendaks aprilliks. sellel kuupäeval peame meie Intale edastama oma arvamuse. We... ja see ei ole meie kätes, sest me ei ole vastutav komisjon. proua Steinrück, härra Prokk lisab, et äh, millal on äh, INTA komisjoni tähtaeg, viisteist aprill või? kas me peame selleks ajaks muudatusettepanekud tegema? Your... ma ei tea, kas ma sain teie küsimusest aru, aga INTA komisjonis häälestatakse kuuendal ja seitsmendal mail. ja millal on meil järgmine komisjoni koosolek, küsib härra Brock. meie, küsib proua esimees. miks me ei hääleta kuueteistkümnendal? see on kolm nädalat enne, kui INTA otsustab. me ei saa muuta tähtaegu, mis INTA on meile andnud, ma arvan, et me peame nendest kinni pidama, sest kui me hakkame nende tähtaegu muutma, see on siiski igal ajal võimalik. see on lihtsalt informatsiooni küsimus, kas me ei saa kas või päev hiljem seda tulemust anda, ütleb härra Prokk. ja nüüd härra Prokk ja proua esimees räägivad korraga ja sõna saab proua Steinrück. niisiis, meil on täna hääletamise tähtaeg ja meil on vastav ajakava. koordinaatorite kohtumise me leppisime selle kokku, kui aga te väidate, et teil on sisekommunikatsioonihäired ühes fraktsioonis, siis see pole ometi põhjus, et me peaks kogu ajakava pea peale pöörama minu fraktsioon oli küll suuteline lõpptulemused läbi arutama. kogenumad kolleegid ju teavad, et sageli on vajalik viimse minutini erinevate poliitiliste grupeeringute seisukohti arvestada ja, ja tõesti lihvida detaile ja sellepärast meie fraktsioon nõuab, et hääletamine oleks täna uh,. We'll start the voting. alustame hääletusega. ja see, alustame proua Haakini raportiga, muudatusettepanek sada seitse on tagasi võetud muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, seda tuleb kontrollida. The vote is open and uh, now hääletus on alanud ja hääletus on ka kohe lõppenud. okei okay.. The vote is still open or? hääletus on ikka veel avatud, ei siiski suletud. You have a problem with your card? Teil on probleem kaardiga, kuna tegemist on napi tulemusega, siis kordame. Do you? Do you tell me to open it again? It was 26, 25. Yeah. Uh, we'll start from scratch. Uh... alustame otsast peale, muudatusettepanek kuus hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. There are two too many EP. rahvaparteist on kaks häält üle. And two too many. samamoodi kaks äh, sotsiaaldemokraatidest üle. Still one too many ikka veel üks üle. okei okay. eh hästi, see on tagasi lükatud ühe häälega. muudatusettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. okei okay,, we'll check it kontrollime. The vote is closed. hääletus on lõppenud, aga Rahvaparteist on üks üle. tagasi lükata. Amendment eight uh,, those in favor. muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek A. kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. We go to directly to compromise B. järgmises kompromissettepanek B, ei, ei, vabandust, siiski muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu tuleb kontrollida ka seda. hääletus on alanud and uh, the vote is hääletus on lõppenud. rahvapartei, teil on üks üle. nüüd on hästi. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime ka seda hääletus on alanud. Amendment twenty five, the vote is open. hääletus on alanud, muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus on lõppenud mm. -hmm. Is carried. Compromise B, those in Kom-, vastu võetud, kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, Rahvaparteidel on jälle üks hääl üle. Te teate väga hästi, kes vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt. oi, vabandust, see langeb ära, nii et kompromissettepanek C, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kontrollime kompromissettepanek C. The vote is closed. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaks poolt, nii et vastu võetud. edasi muudatusettepanek nelikümmend kolm. kes poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, seda tuleb kontrollida. Is... hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud ühe häälega edasi muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek D, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek E. soovite kontrollida viitekümmet viit? jah, hästi. The vote is closed. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. kompromissettepanek E, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud ja ka lõppenud kohe. rahvaparteil on üks hääl üle. aga see ei loe nagunii vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa kukub ära. kompromissettepanek F, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. Uh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime kaheksakümmend üks. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek kaheksakümmend. hääletus on alanud. hääletus on. rahvaparteidel on jälle üks hääl üle, nüüd on hästi. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromissettepanek G. kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek üheksakümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek äh, üheksakümmend seitse langeb ära. nii et muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud ja ka lõppenud tagasi lükatud. kompromissettepanek Hush, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek vabandust, kompromissettepanek üks. ei, see on tagasi võetud. muudatusettepanek sada seitse võeti tagasi, nii et me läheme nüüd kompromissettepaneku I juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. soovite kontrollida kompromissettepanek I, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Amendment one hundred and muudatusettepanek sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanekud sada kakskümmend kolm uuesti, poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli ja sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime sada kakskümmend neli ja sada kakskümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. kompromissettepanek J, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek K, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. sada nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, sada nelikümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe häälega. sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, seda tuleb kontrollida hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm, neli, vabandust, poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. And the vote is closed. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu. oi, see langeb ära. langeb ära, nüüd sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. härra Brock. I would like to ask the question. tahan esitada küsimuse, mulle tundub, et midagi on meelest ära läinud. kompromissettepanekus F on öeldud, et tehakse kiiresti samme selleks, et liikmesriikidel oleks õigus kiiresti seadusloomet luua kas siin ei peaks olema liikmesriigid ja Euroopa Liit, sest äh, me paneme siin paika Euroopa Liidu õigusloomelisi õigusi ja sellega ei ole arvestatud. kas ei ole viga see, et me iseenda siit välja jätame? I think teha kiireid samme selleks, et tagada liikmesriikide ja Euroopa Liidu õigus luua õigusloomet. proua Haakin on raportöör. Um... aitäh. see, mis siin on, on artiklist nelikümmend tsiteeritud, et liikmesriikidel on õigus õigusloomet luua avalike teenuste kohta, me siin mitte kedagi ei jäta välja, vaid me siin lihtsalt artiklit neliteist lepingust tsiteerime. Some of these matters are part of EU legislation. kas see on siis eraldi Euroopa Liidu õigusloomest? jäätmeküsimused näiteks, see on Euroopa Liidu tasandil reguleeritud aga see sõltub muidugi teiest. jah, kui teie tahate oma õigusi, siis laske käia. mulle tundub, et see, mida me siin teeme, on suuline muudatusettepanek pärast seda, kui hääletus on toimunud ja kuna tegemist on arvamusega INTA komisjonile, siis INTA saab sellega edasi tegeleda. ma teen ettepaneku, et läheme hääletusega edasi. Thank you, we'll vote the... aitäh! hääletame nüüd ettepaneku üle, arvamusettepaneku üle muudetud kujul ja hääletus on alanud. And we are, EPP has rahvaparteil on jälle üks hääl üle. nüüd on hästi. vastu võetud kolmkümmend poolthäält. Such idiots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 mul on küsimus härra Brokile. härra Brok, härra Brok, mul on teile küsimus. kas te soovite, et teie kommentaar pandaks protokolli? härra Brok räägib mikrofonita. me kuulsime seda, aga te ei soovi, jah? me siis ei kuulnud teie märkust, siis läheme edasi elektroonilise hääletusega. The next one is uh, ja me läheme edasi järgmise punktiga päevakorrapunktiga, mis puudutab hääletust meresõitjate äh, alase aruande kohta hmm?. Yeah, I forgot to put that in the end. The yeah. two votes are roll call votes. Oh, yes. That's good. The mandate. Are you ready for the draw? kas te olete valmis äh, selle eelnõu hääletamiseks? ettepanek Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviks, mis puudutab meresõitjaid ja millega muudetakse direktiive aastatest kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa ja nii edasi. esiteks siis muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, see on tagasi võetud ja läheme kompromissi Oti juurde, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud ja edasi muudatusettepanek kümme, kümme ja nelikümmend kaks, sest nad on identsed, kümme ja nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi üksteist ja nelikümmend kolm, ka identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaksteist ja nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kolmteist ja nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi neliteist ja nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. edasi kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. edasi artikkel viis äh,, muudatusettepanek kuusteist ja ka viiskümmend, kuusteist ja viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. seitseteist, artikkel kaheksa ja ettepanekud seitseteist ja viiskümmend üks, kes on poolt? aga vabandust. Äh, seitseteist viiskümmend üks ja Pesh kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Pesh kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. Pesh viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kompromiss C, kes on poolt, vastu erapooletuid ja vastu võetud. Peš seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kontrollime, see on Peš seitse, põhjenduspunkt viis A ja hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud vabandust. hääletus oli juba lõppenud, selline on tulemus. Nad tahtsid hääletada, aga jäid hiljaks. no nad, la collega non ha potuto votare. aa, te tahtsite öelda, et teie masin ei töötanud? siis teeme uuesti. PES seitse elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on alanud. PES seitse. PES seitse. Äh, sotsiaaldemokraatidel üks hääl üle. nüüd on hääletus lõppenud, aga ikkagi on tulemus sama. nii et ei olnud asi mitte hääletusmasinas, vaid tõesti, see on tagasi lükatud. edasi Peš kaheksa, kes on poolt, te saate uue võimaluse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. Peš üheksa langeb ära, edasi kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletuid ja vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, erapooletuid vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. edasi kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksa on kolmekümne neljaga identne, seega mõlemad võeti vastu. kas te olete nõus? Peš kaksteist, see langeb ära, seda ei hääletata. kompromiss G, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. edasi kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, <clears throat> kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud ja nüüd siis hääletame kogu ettepanekut muudetud kujul, kuna ka põhjenduspunkt kaksteist langeb ära, nii et elektrooniline hääletus, elektrooniline hääletus kogu eelnõu osas muudetud kujul. see on nimeline hääletus, elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud nüüd on kõik hääletanud ja hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse poolthäält, viis vastuhäält. seega vastu võetud. nüüd läheme me edasi ja hääletame selle üle, kas avada läbirääkimised, kes on poolt. kas, ei, see, ka see on elektrooniline hääletus. nii et hääletus on alanud The... me hääletame mandaadi üle avada läbirääkimiste. hääletus on lõppenud. ja tulemus on sama. see on vastu võetud. siis me hääletame otsuse üle al alustada läbirääkimisi nõukoguga vastavalt kodukorra reeglitele ja ja ka see on ähm, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. Teil olid need kakskümmend kaheksa vajalikku häält kokku isegi viiskümmend üks, nii et me õnnitleme raportööri. Yes, please, madam Chassi. Madame la présidente, permettez-moi. proua esimees, lubage mul südames tänada kõiki äh, raportööri, äh, erinevaid poliitilisi fraktsioone, kõiki, sellepärast et kõik tulid ühe mütsi alla kokku ja meil õnnestus see vastu võtta, suur tänu kõigile! nüüd hääletame me arvamuse eelnõud mis puudutab EFSit ehk Euroopa strateegiliste investeeringute fondi ning äh, vastavaid äh, määrusi. kaks muudatusettepanekut võeti täna hommikul tagasi, need olid äh, kakssada kolmteist ja kakssada kaheksakümmend neli. meie aga alustame nimekirja algusest, kõigepealt muudatusettepanek kakssada neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid ma arvan, et seda me kohe kontrollime, elektrooniline hääletus um,. The... ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss J, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud edasi. kakssada viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kakssada kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kakssada seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud. kakssada kaheksateist langeb ära ja me läheme edasi, kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja seda kontrollime kakssada kakskümmend elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime. muudatusettepanek neliteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kakssada jah me läheme edasi kahesaja neljakümne kaheksa juurde. sellepärast, et kakssada kolmkümmend kaheksa võeti ju hommikul tagasi. seda ütlesin ma koosolek, seda ütlesime selle hääletuspunkti alguses. seega kakssada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üheksa, kakssada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu seda peame kontrollima. kakssada viiskümmend kuus elektrooniline hääletus on alanud. üks Rahvapartei liige on üle. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss MA, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid ja vastu võetud kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. edasi kakssada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kaks, seitse, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja seda kontrollime. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss U, äh, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kolm, kes on äh, poolt? vastu, erapooletuid äh, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, äh, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend neli on tagasi võetud ja me läheme edasi kompromiss P juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid äh, vastu võetud. edasi, kakssada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt vastu, äh, erapooletuid, seda peame ka kontrollima, kaks, kaheksa, üheksa, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaks, üheksa, null langeb ära ja me läheme edasi kakssada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi võetud tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu. seda peame ka kontrollima. kakssada üheksakümmend kaks ja hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kakssada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmsada, nõutakse kontrolli, kakssada üheksakümmend üheksa, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kolmsada kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ka selle kontroll tuleb elektrooniliselt, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada üks, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada kaks, kes on poolt? jah, kolmsada kaks ja kolmsada kuus korraga, need on identsed, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid seda peame kontrollima hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud, kolmsada viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada, kolmsada kaheksa, kolmsada kaheksa. seda tuleb hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmsada üheksa langeb ära. siiski mitte. kolmsada üheksa hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja see on tagasi lükatud. kolmsada kümme, kolmsada kümme, kes on poolt? vabandust, kolmsada kümme langeb ära, ütleb esimees. kolmsada, kolmsada kaksteist kolmsada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada kolmteist, kas seda hääletame? jah, kolmsada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kolmsada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmsada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kolmsada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmsada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime. kolmsada kakskümmend ja nüüd on hääletus lõppenud. ja vastu võetud. kompromiss. jah, kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmsada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kuus kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda kontrollime. kolmsada kakskümmend kuus, kes on poolt, vabandust, elektrooniline hääletus, ütleb esimees, nüüd on hääletus lõppenud ja vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaheksa kolmsada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss SA, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Teil on ilmselt õigus, kontrollime elektrooniline hääletus, see oli väga keeruline, oli hääli üle lugeda, nii et kontrollime. hääletus on lõppenud. tõepoolest, teil on täiesti õigus, vastu võetud, selgelt vastu võetud, aga ikkagi, ikkagi jäi enne vale mulje. ühesõnaga kompromiss ees, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmsada kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmsada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, neli, kaks. kolm, neli, kaks. kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, tõepoolest. kolmsada nelikümmend, kolmsada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. kolmsada nelikümmend neli nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. kolmsada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kolmsada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kontrollime, kolmsada viiskümmend üks hääletus on alanud. hääletus käib, kas te olete hääletanud? kolm, viis, üks, jah me kontrollime kolmsada viitekümmet üht, nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. kolmsada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend neli, kontrollime. hääletus on alanud. ja nüüd on ta lõppenud. vastu võetud. just. suure enamusega vastu võetud kolm, viis, viis langeb ära ja me läheme edasi kolm, viis, kuuega, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja kolmsada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, viis, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek kolmsada viiskümmend kaheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada viiskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime kolmsada kuuskümmend kaks. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm, muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek kakskümmend seitse. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. muudatusettepanek kakskümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatused, kompromissettepanek B, kes on poolt? vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, leheküljel üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek soovite kontrollida, kolmkümmend üheksa, kontrollime. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromissettepanek PA poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kaks poolt, vastu, ära. on. kas me võiksime viiekümne kahega uuesti alustada, mu hääl hakkab kaduma. viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. viiskümmend üheksa. hääletus on alanud and the vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, kuuskümmend hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend neli langeb ära, kompromissettepanek D järgmises, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud? muidugi. You must use your hands. tõstke oma käsi, isegi kui meil on ikka veel nii palju hääletada. kompromissettepanek E. kes poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud? muudatusettepanek üheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaksteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime sada kolmeteist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud sada neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, sada neliteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, tagasi lükatud. sada, vabandust, kas ei töötanud masin? Te võitsite valimised. Te võitsite vähemalt hääletuse. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitseteist poolt. oi, see langeb ära. sada seitseteist langeb ära, nii et järgmiseks sada 100 viisteist. kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek, ei kompromissettepanek G, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks lehekülg kakskümmend üheksa, muudatusettepanek sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, sada kolmkümmend viis, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada muudatusettepanek seitse, see langeb nüüd ära. nii et sada kolmkümmend seitse järgmiseks, kes poolt, vastu, erapooletu. ma arvan, et tuleb kontrollida ka seda, nii et hääletus on alanud. sada kolmkümmend seitse ja hääletus on ka lõppenud kohe. see on vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kontrollime sada kolmkümmend üheksa. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa, kontrollime. sada nelikümmend, kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek Hush, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek H, Hush A, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime sada viitekümmend ühte. hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend, sada viiskümmend kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, sada viiskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, sada kuuskümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme. kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, oi, see langeb ära edasi sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. sada kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, sada seitsekümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tõesti vastu võetud sada seitsekümmend kaks. poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. sada seitsekümmend kaks. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. sada seitsekümmend neli, kes poolt see langeb ära. muud kompromissettepanek I, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks leheküljel kolmkümmend neli. pool, kes on sada kaheksakümmend kaks Teil on vist teised leheküljenumbrid erinevatel fraktsioonidel, vabandan selle pärast. kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm, sada kaheksakümmend neli ja sada kaheksakümmend viis. kõik koos. kes poolt? vastu? erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ei, vabandust, siiski tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend kuus po-, langeb ära, nii et sada üheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa po-, langeb ära, nii et kakssada järgmiseks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd hääletus arvamuse eelnõu üle muudetud kujul. see toimub muidugi elektrooniliselt, nii et hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, kuus vastu. Te ei saanud hääletada. kas me peaksime kordama? hästi. kas me saame lõpetada selle hääletuse, et uuesti alustada? kas te kõik olete hääletanud? siis lõpetame hääletuse. kolmkümmend seitse poolt, kuus vastu. suur tänu ja palun. daamid ja härrad, suur tänu kõikidele fraktsioonidele, kes aitasid seda dokumenti koostada, tegemist oli kiireloomulise menetlusega. me palusime küsimusi, esitasime küsimusi, palusime tagasiside, nii et suur tänu tehtud töö eest ja suur tänu ka nõunikele, ütleb proua raportöör. We'll go to the draft. me läheme järgmise eelnõuni, see on äh, arvamuse eelnõu, mis puudutab majandushalduse raamistikku ja selle ülevaadet, äh, seni tehtud äh, ja väljakutseid ja kõigepealt siis kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Amendment. muudatusettepanek kakskümmend kolm. vabandust, ka kakskümmend kakskümmend kolm langeb ära, nii et enne kompromiss D, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend, seda ikkagi ei ole. kakskümmend kolm. kakskümmend kuus, muudatusettepanek kakskümmend kuus four first. Yeah. This falls. Yeah. And here we have yeah. to vote the remaining part. Okay. So this is folded. Okay. Okay. nüüd, äh, kui ma sain selgitusi, saan paremini aru, kõigepealt me hääletame muudatusettepanek kahtekümmend nelja, kakskümmend nelja, äh, kahtekümmend nelja, seda osa, mis jääb alles Are you ready to vote? kas te olete valmis hääletama kakskümmend neli? kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. soovite kontrollida? kontrollime. hääletus on alanud, kakskümmend neli hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. sotsiaaldemokraate on üks üle. Uh, tagasi lükatud kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend seitse, ei, ei. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes on, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda peame kontrollima. kuuskümmend üks hääletus on alanud. ja nüüd siis on hääletus lõppenud ja tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt vastu, erapooletuid ja vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud, jah. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nõutakse kontrolli, seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss J. kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. kompromiss I. kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. kompromiss K, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend neli, üheksakümmend kolm, siiski üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud vabandust, ütleb esimees. ikka vastu võetud. kompromiss M on vastu võetud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kaheksa. olgu, kontrollime, sada kaheksa, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. We go to next page. Amendment sada üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kakskümmend üks ja sada kakskümmend kaks, sest need on identsed, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud sada kakskümmend kolm ja sada kakskümmend neli ka identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss Q, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss P, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nõutakse kontrolli sada kolmkümmend üheksa, kontrollime. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nõutakse kontrolli sada nelikümmend, kontrollime hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja me hääletame äh, arvamuse eelnõu muudetud kujul, kes on, seda me hääletame elektrooniliselt, nii et äh, elektrooniline hääletus ja see on alanud. Te olete nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud ja tulemus eelnõu on vastu võetud. milles on probleem? milles on probleem, kas me kiirustasime? prantsuse keeles öeldi, et, et hääletus on lõppenud liiga vara, see viis äh, kolleegid segadusse, sest tegemist on nimelise hääletusega ja seetõttu, kuna tõlge tuli valesti, palun teil uuesti äh, hääletus alada hääletus on alanud, tegemist on arvamuse eelnõu lõpliku hääletusega, see on elektrooniline hääletus, nimeline hääletus, hääletus kestab. kas kõik on hääletanud? nüüd on hääletus lõppenud. ja see eelnõu on vastu võetud tugeva enamusega Yes, are you ready for the vote? kas te olete valmis äh, edasi hääletama isikukaitsevahendite alast arvamust? Are you all ready for the vote on kas te olete valmis hääletama arvamuseelnõu, mis puudutab isikukaitsevahendeid? me alustame. kõigepealt äh, muudatusettepanek sada seitsekümmend kuus. kes on poolt? vastu, erapooletuid? vastu võetud. sada seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid? vastu võetud sada seitsekümmend, sada seitsekümmend kaheksa langeb ära. And uh, no, no, no, no. esimees parandab ennast. sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kontrollime siis pealegi sada seitsekümmend kaheksa, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kaheksakümmend üks, kontrollime. hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid see ei ole vastu võetud. aga te soovite kontrollida, sada kaheksakümmend kaks kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid nii vähe inimesi tõstab äh, käsi Al, algame otsast peale, kes on poolt? sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu? erapooletuid vastu võetud. sada kaheksakümmend neli, kes on poolt? aga see on nüüd endal, seda ei pea hääletama, olgu. sada kaheksakümmend viis, sada kaheksakümmend neli ja sada kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss M, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime, kuusteist, kontrollime, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss N kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kontrollime, sada üheksakümmend, kontrollime. hääletus on alanud. nüüd on see lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss P, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. vabandust, ma tahtsin öelda muidugi, et see on vastu võetud, ütleb esimees. sada üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss T, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend üheksa ja sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. peame kontrollima. elektrooniline kontroll, hääletus on alanud kakskümmend üheksa ja sada üheksakümmend üheksa, nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss, te soovite kontrollida, kolmkümmend kaks, kontrollime, hääletus on alanud. nüüd on see lõppenud. vastu võetud kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss X, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kontrolli kontrollime siis pealegi kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss Y, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada üksteist, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss Z, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend neli on tagasi võetud kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AA, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AB, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend seitse ja kakssada üheksateist, need on identsed, kes on poolt? ja kakssada kakskümmend, ei, kakssada kakskümmend ei ole samas plokis, nelikümmend seitse ja kakssada üheksateist. nelikümmend seitse ja kakssada üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakssada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss AC, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AD, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AE, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kakssada kakskümmend viis, kes on poolt? kakssada kakskümmend viis ja kakssada kakskümmend kuus korraga, sest need on identsed. hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. AS, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nii. viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viiskümmend neli ja kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada 200 kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime, kakssada kolmkümmend elektrooniline hääletus ja see on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud, selgelt vastu võetud. viiskümmend kuus, kakssada kolmkümmend kaks, ja kakssada kolmkümmend üks. hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kakssada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu, eh, vabandust, tagasi lükatud. aga seda tuleb kontrollida, viiskümmend seitse, elektrooniline hääletus. nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss AG, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AH, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, taga, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa on tagasi võetud, nii et kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss ai, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend neli, kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kaks, kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, seda hääletame jah, kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, era-, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime. kuuskümmend kaheksa, elektrooniline kontroll. And the vote is... nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime. kakssada nelikümmend üks, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapoolet-, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, see on vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend neli langeb ära, nii et muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend ük-, kaheksakümmend oli see, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kontrollime kaheksakümmend kolme, hääletus on alanud. kaheksakümmend kolm, hääletus on lõppenud. vastu võetud, vabandust. kaheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et peame kontrollima, nii et hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kaheksakümmend kuus. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kolm langeb ära, nii et üheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletu tundub, et tuleb kontrollida, muudatusettepanek sada viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu. tundub, et seda tuleb ka kontrollida. sada kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, see on vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AJ, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmteist poolt <coughs> vastu, erapooletu, vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitseteist, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud vabandust, see on vastu võetud, aga kontrollime seda veel kord, sada kakskümmend, kes poolt, sada kakskümmend, muudatusettepanek sada kakskümmend. kontrollime seda. And now the vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kakskümmend kaks ja sada kakskümmend kolm on tagasi võetud, nii et sada kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, taga, vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, mulle tundub. kas me peaksime kontrollima sada kakskümmend kaheksa? And the vote is open and it's now closed hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ühe häälega. see oli sada kakskümmend kaheksa, eks ju. Amendment two four nine, those in. kakssada nelikümmend üheksa. aga see ei mängi mitte mingit rolli. kakssada nelikümmend üheksa. kes poolt? vastu erapooletu, vastu võetud kakssada vii-, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolm, üks muudatusettepanek, üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu kontrollime. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. edasi kompromissettepanek A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kontrollime, sada nelikümmend üks hääletus on alanud. And the vote is. hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe häälega. sada nelikümmend kaks langeb ära. muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli, kes poolt ah,, see langeb ära, see langeb ära, siis sada nelikümmend viis. ei, siiski ei lange ära. meil tuleb hääletada sada nelikümmend nelja. sada nelikümmend neli kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss B, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. me võime kontrollida, sest see ei olnud selge. sada nelikümmend üheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud ühe häälega. sada viiskümmend, kes poolt? jah, see langeb ära. kompromissettepanek C, kes poolt? vastu erapooletu. kas me võiksime korrata? kes poolt, kompromissettepanek C, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek B, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek E, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend üks, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks suulise muudatusettepanekuga sõna seitse asendatakse sõnaga viis nagu komisjoni versioonis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek G, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss H, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek I, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek J, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek ka, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek L, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek sada seitsekümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd hääletame arvamuse eelnõu üle muudetud kujul. hääletus on alanud. vabandust hääletus on lõppenud. nelikümmend üheksa poolthäält. Do we have more? No. <laughs> Luckily. I think that we have a, we have earned to have a ma arvan, et me oleme nüüd lõunapausi ära teeninud. aitäh teile! ja kohtume täna pärastlõunal ning ma loodan, et paljud tulevad ka pärastlõunasele koosolekule, sest meil on väike miniseminar laste vaesuse kohta. see on tegemist äh, väga tähtsa kohtumisega kõigi jaoks, kes osalevad ja see on ka meie jaoks tähtis. nii et äh, kohtume paari tunni pärast ja suur tänu selle maratoni eest ja palun, proua Morašartje. suur tänu, proua esimees. ma saan aru, et teie töö oli väga raske, te pidite, e, e, te pidite juhatama kolm tundi seda koosolekut, siin toimus hääletus, mis oli väga keeruline, aga te saite suurepäraselt hakkama ja ma tänan teid südamest.